Ladies and gentlemen, you... daamid ja härrad. võib-olla te olete minuga samal arvamusel, kuna eelmised eh, sessioonid eh, lõppesid hiljem, siis eh, üritame nüüd tasa teha kaotatud aja kallid kolleegid, kallid äh, liikmesriikide parlamentide liikmed, on rõõm tervitada teid siin õpikojas, mis äh, äh, keskendub sellele, kuidas Dublini määrus praktikas töötab. mul on hea meel näha, et meie seas on esindajad üheteistkümnest liikmesriigi parlamendist ja kojast. mis puudutab tõlget, siis palun võtke teadmiseks, et äh, tõlge on inglise keelde, kreeka keelde ja poola keelde. selle töötoa eesmärgiks on äh, tuua kokku ametnikud, kes töötavad Dublini reeglitega igapäevaselt, äh, liikmesriikide parlamentide otsuse tegijad, äh, Euroopa Parlamendi liikmed, selleks et suurendada äh, aru saama sellest, kuidas määrust rakendatakse ja mis tegelikkuses töötab. aasta kaks tuhat viisteist sündmused ei jäta kahtlust, et kas äh, Dublini määrust peab reformima ja komisjon on esitanud ettepaneku kuidas üle vaadata olemasolev Dublini määrus, nad tegid seda eelmise aasta mais ja pärast seda on paljud huvitatud osapooled saatnud meile oma arvamused ja meil on olnud võimalus arutada paljusid välja pakutud reformi aspekte, näiteks nagu äh, korrektiivse määramise mehhanismi sisseviimist, äh, seda, et kasutatakse otsustusklauslit, äh, millised on menetluse pikkused ja nii edasi. aga tänane töötuba, õpikoda on oluline, see keskendub tehnilisele küljele et mida on vaja, et Dublini süsteem tegelikkuses töötaks. eriti huvitav on see, kuidas tagada perekondade ühendamine ja koostöö liikmesriikide vahel, kui äh, asi puudutab äh, tagasivõtu taotluste raheldamist. ma tervitan siin äh, Jessica Nilsson-Heljet, Rootsi Äh, migratsiooniameti Dublini üksusest ja meil on ka üks kõneleja, kes on tuttav olukorraga liikmesriikides, aga ka Euroopa perspektiiviga. mul on au tervitada siin Patricia Van de Peeri, kes on asüülitoetuse osakonna juhataja äh, EASO-s. tema panus keskendub sellele, kuidas EASO-d saab toetada Dublini üksusi liikmesriikides ja osa sellest toetusest on loomulikult äh, seotud koolitusega. enne kui ma annan kõigepealt sõna Patrice ja Van de Peerile, tahaksin ma teile meenutada seda äh, mudelit, mida me kasutame äh, siin debattideks. sõna antakse vaheldumisi kahele liikmesriigi parlamendi liikmele ja ühele Euroopa Parlamendi liikmele. kuni kõnelejate nimekiri on ühele poole saanud. liikmesriikide parlamendi liikmed, kes soovivad sõna võtta, neil palutakse, et nad täidaksid vormi, millega paluda sõna hetkesessioonil ja annaksid selle sekretäriaadile. kõnelejate nimekiri koostatakse nende vormide alusel selles järjekorras, kui me need saime. parlamendisaadikud saavad paluda sõna äh, ja mulle sellest märku andes. sõltuvalt osalejate hulgast, kes sõna soovivad võtta, võib osutuda vajalikuks piirata kõneaega selleks, et oleks tagatud, et äh, osalejad nimekirjas sõna saavad. kõneaeg on vähemalt kaks minutit mis on äh, maksimum tavapäraselt Euroopa Parlamendi saadikutele. nüüd tahaksin anda sõna Patricia Vandeperile ja Aasost kümneks minutiks, palun. suur aitäh, härra esimees. Euroopa Parlamendi liikmed, liikmesriikide parlamentide liikmed, äh, daamid ja härrad Euroopa Varjupaigatoetusamet EASO, meil on väga hea meel, et meid siia kutsuti, et me saaksime äh, rääkida, kuidas me toetame riiklikke Dublini üksusi. ja see on jaotatud kolmeks elemendiks. EASO on loonud võrgustiku riiklikele Dublini üksustele, kus EASO on vahendajaks, kes tagab, et äh, selle võrgustiku tegevus on tõhus ja lisaks sellele on EASO allkirjastanud tegevuskavad Kreeka ja Itaaliaga ja seetõttu saab saata sinna EASO eksperte Kreeka ja Itaalia Dublini üksustesse selleks, et eh, edendada ümberasustamise taotlusi ja kolmandal tasemel annab eh, EASO oma koolituse õppekava raames koolitusi, mis muuhulgas keskenduvad ka Dublini määrusele. kõigepealt lubage mul rääkida sellest võrgustikust. võrgustik eh, loodi aasta kaks tuhat kuusteist veebruaris ja selle eesmärgiks on edendada koostööd ja informatsiooni jagamist see, see saab panuseid kolmekümne kahest liikmesriigist ja konkreetsemalt nende riiklikest Dublini üksustest. täna on kolmkümmend liikmesriiki, kes teevad eh, sisulist koostööd võrgustiku raames. võrgustik on loodud kahetasandilise struktuuriga. esiteks eh, on seal juhtgruppe, mis koosneb riiklike Dublini üksuste juhtidest ja teistest sinna määratud esindajatest, kellel on õigus oma administratsiooni nimel sõna võtta ja nemad teevad otsuse, mis puudutavad võrgustikku. Neil on mandaat arutada strateegilisi küsimusi, mis on äh, kõikide huvides, nad panevad paika võrgustiku prioriteedid ja teostavad järelevalvet selle tegevuste üle. on olemas ka teine võrgustiku tasand, mis koosneb Dublini ekspertidest. ja nagu ma ütlesin, siis eh, siinkohal on tegemist riiklike Dublini üksuste ekspertidega, kes vahetavad väga konkreetselt eh, praktilist informatsiooni ja nad tagavad, et eh, on olemas piisavad vahendid ja ekspertiis Dubliniga seotud küsimuste lahendamiseks Nendes kahes eh, grupis osaleb ka komisjon ja sinna võib paluda ka ÜRO põgenike ülemkomissariaati, eh, kui selleks vajadus peaks osutuma. võtmeeesmärkideks on pakkuda foorumi diskussioonideks, et saaks arutada hetkevajaduste prioriteetide üle. see edendab eh, kõrgendatud koostööd ja suhtlemist, annab lihtsamat ligipääsu asjakohasele informatsioonile ja see puudutab kõiki eksperte kõikides liikmesriikides ja kogutakse kokku ka võrgustiku ekspertiis, mis on seotud Dubliniga seotud küsimustega. mis on olnud senini peamised selle võrgustiku tegevused? esimene juhtgrupi kohtumine organiseeriti koos kontaktkomiteedega eelmises aasta novembris ja selle eesmärgiks oli jagada parimaid praktikaid, mis puudutab perekondade taasühendamist, eesmärgiks oli paika panna ka selle aasta, aasta kaks tuhat seitseteist tööprogramm. Kontakt, kontaktkomitee, millele siin viidatakse, on kohtumine, mis on organiseeritud konkreetsetel paika pandud aegadel aasta jooksul ja sellega tõlgendatakse küsimusi, mis on seotud Dubliniga komisjon kogub kokku erinevad küsimused, mis vajavad tõlget, tõlgendamist ja seal kontaktkomiteedes neid küsimusi arutatakse. kuna Dublini võrgustiku liikmed on tihtipeale samad, siis on meie jaoks väga mugav need mõlemad äh, üritused korraga korraldada järjestikku, nii et üks päev on kontaktkomitee, järgmisel päeval juhtgrupp, äh, järgmise juhtgrupi äh, koosolek toimub ülehomme ja seal me arutame Äh, praktilisi modaliteete, äh, mis seotub ütlevate äh, Dublini ülemikute jätkumisega Kreekasse. korraldatakse ka temaatilisi kohtumisi. üks nendest oli seotud Dublin netiga, sest et seal oli määrat-, määratletud teatud küsimusi, mis vajasid lahendamist ja Dublin neti töörühm siis tegeles seal nende lahendamisega ja Äh, leiti, et oleks vaja konkreetset vahendit, äh, millega toetada intervjuusid ja, ja tõendusmaterjalide kogumist, dokumendid, mida on vaja näiteks, et äh, teha kindlaks, kas on perekonda vaja taasühendada, see arendatakse välja EASA raames, see praktiline töövahend, et võrgustik määratleb väiksema töörühma, kes arendab välja selle töövahendi ja seejärel antakse see võrgustikule lõppkonsultatsiooniks ja heakskiitmiseks. võrgustiku raames on loodud ka platvorm, seda peab EASO, see loodi eelmise aasta lõpus ja sellel platvormil saavad võrgustiku liikmed suhelda otse ja jagada informatsiooni. see, mida seal jagatakse, näiteks eh, perioodilised eh, teadaanded, mida EASO annab, seal on statistilised andmed, mida äh, EASO saab kvartaalsetest äh, amet, aruannetest, ametlikest aruannetest ja Eurostati andmetest. ja seal on ka kvalitatiivne informatsioon, sest EASO saadab äh, liikmesriikidele küsimustikke, küsib seal, millised on võib-olla hiljutised asjakohased, Dublini jaoks asjakohased muudatused teie seadusandlused, teie kohtupraktikas, teie olukorra organiseerituses, nii et kõik võrgustikud oleksid äh, informeeritud ajakohasest infost. on olemas ka EASO Dublini äh, infopäringusüsteem. kui on mingi päring, mis on üldiselt Dubliniga seotud, siis üks liikmesriik võib selle päringu välja pakkuda ja ASO vaatab, kas sellele päringule, sellisele päringule on juba varem vastatud ja kui ei, siis saadetakse see kõikidele asjakohastele liikmetele kes annavad tagasisidet ja siis päringu tulemus jällegi edastatakse võrgustiku liikmetele platvormi kaudu. lihtsalt, et oleks tagatud, et, et te teaksite, platvorm on midagi sellist, mis on loomulikult väga erinev Dublinetist, sest et Dublinet äh, on ainuke kohane suhtluskanal, mis on seotud individuaalsete juhtumitega ja see on siis vastavuses Dublini määrusega. platvorm on äh, vahend, mis võimaldab platvormi liikmetel suhelda. Nad äh, saavad ka, kaks liiget saavad ka omavahel suhelda seal äh, konfidentsiaalselt. seal on mitmeid viise, kuidas äh, sellel platvormil on võimalik suhelda. anname, toetame ka riiklikke Dublini üksusi, konkreetsemalt Kreekat ja Itaaliat Kreeka puhul allkirjastati viimane tegevuskava kolmekümnendal septembris eh, kaks tuhat viisteist. esimene allkirjastati kolmekümnendal septembril kaks tuhat viisteist, selle allkirjastavad agentuuri direktor ja vastav eh, minister. Kreeka puhul eh, puudutas see ajutist sise- ja haldusreformi ministrit. see tegevuskava näeb ette, et Äh, pakutakse toetust äh, lahkuvate Dublini taotluste lahendamisega. eesmärk on tuvastada ja töödelda kõiki võimalikke Dublini juhtumeid, kaasa arvatud äh, ümberasustamise juhtumeid, mille puhul võib vastutavaks saada mõni teine liikmesriik. kuidas see praktikas toimib? esiteks pakutakse abi, et äh, saab äh, tuvastada ümberasustamiseks määratud inimesed ja ühendada need äh, liikmesriigiga, kuhu see ümberasustamine võiks toimuda, nii palju kui võimalik. toimub teatav suhtlemine Kreeka ja selle liikmesriigi vahel ja siis lõppkokkuvõttes toetavad eksperdid ka sellega, et saadetakse välja tegelik üleminekutaotlus. Dublini üksuse raamis on veel üks äh, variant pakkuda abi, äh, on sellega, et edastatakse infot äh, vastavatele taotlejatele ümberasustamise kohta. aastal kaks tuhat kuusteist saadeti Kreekasse üksteist Dublini eksperti Dublini üksusesse. saadetakse veel mõned lisaeksperdid asjade kiirendamise tarbeks äh, seal äh, selles rühmas, töörühmas oli neli-viis eksperti, kes olid väga tuttavad keeruliste juhtumitega, nii et nad said anda ekspertnõu, kui tuli lahendada küsimusi, mis olid seotud väga keerukate juhtumitega. ja nad valiti, need eksperdid valiti oma pika kogemuse alusel, mis neil on olnud oma rinderiiklikus kontekstis Itaalia puhul sama asi, viimane tegevuskava allkirjastati aasta kaks tuhat kuusteist detsembris, esimene allkirjastati detsembris kaks tuhat viisteist. ja seal on EASA ekspertide ülesanne sama, pakkuda toetust üm-, peamiselt ümberasustamise juhtumite puhul. see, nende ülesanded ei piirdu sellega, nad võivad ka üldiselt toetada Dublini juhtumeid ja taotlusi aga peamiselt äh, on nende ülesanded praegu sellised. Itaalias on väga märkimisväärne hulk eksperte sinna saadetud, sinna saadeti aastal kaks tuhat kuusteist kolmkümmend neli eksperti. aastal kaks tuhat seitseteist on juba tänaseks sinna saadetud kuusteist eksperti ja ka ajutist personali, kes abistavad Itaalia Dublini üksust. nii et see on märkimisväärne võrreldes Kreekaga ja viimane osa toetusest, mida me pakume, puudutab koolitust. meil on koolituse õppekava, mis puudutab erinevaid teemasid, näiteks intervjueerimistehnikaid ja nii edasi, aga meil on ka väga konkreetne Dublini töö, treening, koolitus ja üldiselt on taotlused koolitusteks ja EASA poole, need on suurenenud märkimisväärselt ka Dublini teemadel uus määrus küll tuli välja, aga rakendamisega on tekkinud väike seisak, äh, mis on seotud konkreetse rändekriisiga. ja seetõttu Dublini reegleid täielikult rakendama hakata ei saanud, aga üleüldiselt, nagu te näete, siis äh, osalesid äh, nelisada riiklike ametite eksperti ASA koolitusel, suur aitäh ma tean, et see oli praegu suhteliselt teoreetiline, aga sellist toetust me pakume riiklikele üksustele ja siis nende kohtumiste raames loomulikult toimub äärmiselt elav diskussioon väga konkreetsete elementide üle, aitäh. Thanks to you, Mrs Van de Peer. suur tänu, proua Van de Peer. Teie kõnest tuleb tõesti välja see, miks parlament EASA asutamist niivõrd toetas ja miks ta endiselt eh, seda toetab? ehk siis te teate, et meie toetus on tugev ja me usume teiesse. nüüd aga saab eh, sõna proua Erika Schulze mõne aja pärast, aga nüüd kõigepealt annan sõna proua Jessica Nilsson-Häljele, kes on äh, Rootsi rändeametist, äh, ka tema saab umbes kümneks minutiks sõna. jah, mina töötan Rootsi Dublini üksuses. olen ametnik, äh, kes peab tegema otsuseid ja täna teen teile väikse ülevaate sellest, mida me teeme. meil on tegelikult kaks üksust, kokku on umbes kuuskümmend ametnikku äh, kõik ametnikud ei menetle kaasuseid aga suurem osa neist on küll seotud Dublini kaasustega. meil on ka haldusametnikke ja assistente. suurem osa nendest ametnikest, kes kaasustega tegelevad, osalevad ka EASO koolitusmoodulis, mida Patricia juba mainis. me asume Stockholmis. Rootsi rändeamet on igal pool Rootsis esindatud, aga me paikneme Stockholmis. meil on ka kaks sideohvitseri, üks Itaalias ja teine Saksamaal. ning kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal nägi meie töö välja selline Dublini üksus menetleb kõiki juhtumeid kooskõlas Dublini määrusega välja saatsime taotlusi üheksa tuhande neljasaja viiekümne kuuendal juhul. see on siis selline taotlus, mille puhul me küsime teistelt liikmesriigilt, et nad kas võtaksid tagasi või just võtaksid vastu mõne konkreetse isiku. ning äh, sisse tuli meile taotlusi teistest liikmesriikidest, ehk siis selliseid juhtumeid oli, mil äh, teine liikmesriik palus Rootsil mõne taotleja tagasi võtta, neid oli viis tuhat kaheksasada kolmkümmend kaheksa. kolmekümne neljanda artikli taotlusi ehk infotaotlusi, see, sellisel juhul siis ei taheta, et inimene tagasi võetakse või et inimene vastu võetaks. ei, sellist teabe ta,, teabe jagamise taotlust kasutatakse siis, kui on vaja mingisugust teavet selleks, et tuvastada, kas mõni liikmesriik peaks konkreetselt vastutuse võtma või ei. otsuseid tegime peaaegu kümme tuhat tükki, lähtuvalt Dublini määrusest, ning viis tuhat kakssada nelikümmend neli inimest paigutati mõnda teise liikmesriiki perekondade taasühendamise puhul saame me samuti eh, kasutada teabe jagamise taotlust selleks, et eh, tuvastada, kas teised pereliikmed on teistes liikmesriikides või ka, et saada mingisugust muud teavet taotleja kohta, kes on varem mõnes teises liikmesriigis olnud. halduskoostöö liikmesriikide vahel selle kohta võib öelda, et üldiselt toimib see hästi, eriti kui võtta arvesse seda, kui palju teavet liikmesriikide vahel liigub ja kui palju suheldakse. loomulikult on see eriti oluline, et teabevahetuse valdkonnas oleks hea koostöö. kui kellelegi taotlus saata, siis on oluline, et kõik asjakohane teave, kogu asjakohane teave oleks äh, selle taotlusega kaasas, selleks, et oleks hea või otsustada, kas äh, mingi liikmesriik otsustab või mitte. Need dokumendid, mis äh, tuleb lisada, nende hulka peaks äh, kuuluma näiteks Eurodaki raport ähm,, isikut tõendavad dokumendid, Eurodac on siis see süsteem, kus võrreldakse taotlejate sõrmejälgi, kui Eurodaci raportit ei ole, siis saab lisada ka sõrmejäljed ning ähm, kui rääkida perekonnaliikmete taasühendamisest, siis siinkohal on vaja nõusolekut ja ka selline nõusolek peab kaasnema taotlusega. oluline on see, et kogu see teave oleks terviklik ja et äh, need taotlused oleks terviklikud, sest siis saab kiiresti otsustada, kes täpselt vastutab määrusega on ette nähtud ka tähtajad, näiteks et mil on viimane hetk taotluse saatmiseks ja kui kiiresti tuleb sellele vastata. kui tähtaegadest kinni ei peeta, siis võivad järgneda ka tagajärjed sellele liikmesriigile, kus taotleja parasjagu asub. lisaks on võib-olla ka erisusi teatud artiklite tõlgendamisel. määrust tõlgendatakse eriviisiliselt. vahel ei olda ühel meelel selle suhtes, kuidas mõnda artiklit rakendama peaks. sellisel juhul tuleb näiteks saata võib-olla taotlus uuesti läbivaatamiseks ja see muidugi pikendab seda menetlust millega selgitatakse välja, milline liikmesriik täpselt vastutab. koostöö on samuti väga oluline ka selliste kaasuste puhul, mis puudutavad saatjate alaealisi Dublini menetluses. kui saatjata alaealine taotleb rahvusvahelist kaitset siis esimese asjana tuleb tuvastada, kas on olemas mõni pereliige või mõni sugulane mõnes teises liikmesriigis ja et kas neid kahte inimest saab omavahel taas ühendada. selle jaoks on olemas ette nähtud eraldi äh, dokument, eraldi blankett selle jaoks. loomulikult peab taotleja ise pakkuma mingisugust teavet selle kohta, et pereliige võib olla teises liikmesriigis. selle pinnalt saab hakata seda teemat menetlema ja siis neid dokumente välja saata. lisaks on tarvis teha koostööd selleks, et tuvastada, kas ikka on lapse parimates huvides see, et ta mõnda teise liikmesriiki saadetakse. vahel peame me kaasama teisigi ametiasutusi, näiteks sotsiaalhoolekandeasutusi selleks, et hinnata, kas see kõik on ikka lapse huvides. lisaks, kui rääkida kellegi vanuse hindamisest, siis oluline on teha siingi liikmesriikide vahel head koostööd, vahetada teavet selle kohta kas ähm, kusagil on esitatud mingisuguseid isikuid tõendavaid dokumente või näiteks selle kohta, mida taotleja ise on enda kohta öelnud, näiteks enne, kui ta tuli Rootsisse meie juhul. samuti, kas näiteks ähm, arstid on hinnanud isiku vanust mõnes teises liikmesriigis, ka see pakub meile huvi, kui me peame kellegi vanust hindama ehk siis nendel juhtudel on loomulikult väga oluline teha head koostööd. nagu Patricia juba mainis, siis Dublinet on selline tehniline süsteem, kus me oma taotlusi ja ka oma kirjavahetust äh, omavahel saadame. tegemist on äh, turvalise elektroonilise kanaliga. sageli toimib Dublinet väga hästi. vahel võib olla teatud raskusi, vahel on näiteks raske teada saada, kas sõnum on ikka kohale äh, jõudnud. või et, et kas midagi on loetud või kas, kas näiteks on vastatud, et see tehniline äh, tõend selle kättesaamisest on väga oluline, sellepärast et tähtajad on ju paigas. lisaks on tarvis elektroonilist allkirja selleks, et tuvastada, kas taotluse saatis ikka see isik, kes väidetavalt selle saatis. vahel ei ole allkirjadega kõik korras olnud, aga minu meelest see ei ole just kõige suurem probleem ning Dublinetis on olemas ka sertifikaadid ning seda sertifikaati peab uuendama. ma ei tea täpselt, kas, kui sageli, võib-olla korra aastas, aga sertifikaadid võivad samuti vahel mõningaid eh, probleeme tekitada, aga mitte suuri probleeme. ehk siis võib öelda, et Dublinet toimib samuti hästi juhul, kui me ei saa seda kinnitust selle kohta, et mõni dokument on äh, kohale jõudnud, siis me selle asemel saadame faksiga ähm, selle kohta kinnituse, mis ei ole kõige parem lahendus, aga vahel tuleb seda teha. ja vahel räägime muidugi ka telefonitsi, kui on tarvis teavet vahetada. aitäh! kõnelejal puudub mikrofon palun andke kõnelejale märku, et ta mikrofoni sisse lülitaks. Uh, uh, uh, kõnelejal puudub mikrofon. suur tänu! tänan väga! tõepoolest ähm, Rootsil on väga palju kogemusi selles vallas. ma tänan teid väga. tahtsin öelda ka seda, et ma asendan Jerome Lennersit, kes ei saanud seda äh, õpikoda täna juhatada. aga ma olen siin väga hea meelega. mina olen ka libe komisjoni liige ehk siis äh, meil on sarnane taust temaga soovin tervitada siin ka oma kolleegi proua Winbergi, kes on siin kohal ja siin on ka mõned äh, assistendid parlamendist ja sekretäriaadi töötajaid. ehk siis parlamendi oskusteave on meie koosolekusse kaasatud. nüüd jõuame arutelu juurde. arutelu mm, kuju seletasin teile juba enne lahti, kõigepealt kuulame kahte liikmesriigi parlamendi liiget ja kui mõni Euroopa Parlamendi liige soovib sõna võtta, siis äh, on ka temal võimalus. suhtes kaks ühele. esimesena soovib sõna härra Angel või Angel Luksemburgist, öelge ise, kuidas teie nime hääldatakse. Äh, Angel on mu nimi, ehkki mulle meeldiks ka, kui Ingel minu kohta öeldakse, tõesti tiibu mul seljas ei ole. Will agree that uh, Dublin needs to be reformed and authority suur tänu, kindlasti oleme kõik äh, päri, et Dublini süsteemi on vaja reformida ja kuulasime ka arutelu hommikul, aga ka sellisest praktilisest õpitoast on samuti palju kasu. kuulasin teie esitlusi, suur tänu nende eest. esiteks äh, proua Depeerile küsimus. riiklikud Dublini üksused, äh, kas teil on jagada ka parimaid tavasid, kuidas nad oma riiklike ametivõimudega, mitte ainult ministeeriumitega, vaid näiteks parlamentide, kodanikuühiskonna esindajatega, kuidas nad suhtlevad kas te olete seda samuti jälginud? ning äh, proua Nilsen, kas teil on ka kohapealse spetsialistina tunne, et äh, poliitikakujundajad kuulavad äh, ka teid või on nad liigselt pea pilvedes ja ignoreerivad seda, mis tegelikult toimub? üks näide Luksemburgis aastal kaks tuhat kuusteist tuhat kakssada kolmkümmend kuus Dublini määruse juhtumit meil oli rohkem kui aastal kaks tuhat viisteist tuhat kakssada kolmkümmend kuus äh, juhtumit meil oli, kakskümmend protsenti, äh, kolmekümne protsendi juhul keelduti, kuna taotlusega oli mingisuguseid probleeme või ka samadel põhjustel, mida teie ütlesite. üheksasada kolmkümmend viis inimest seega äh, jäi järgi ja nelisada üheksa nendest läksid kaduma kui inimesed äh, sedasi kaovad, kas need on kuidagi re registreeritud, ilmselt nad ei jäänud Luksemburgi, läksid Saksamaale või Prantsusmaale, see on väga lihtne. ja see juhtub kindlasti ka teistes riikides, nii et ka see on probleem. seega tegelikult õnnestus meil äh, kakssada kuuskümmend üks tuhande kolmesaja kahekümne kuuest inimesest äh, tagasi saata teise liikmesriiki ja see juba näitab, et süsteem vajab reformimist. tahtsin veel öelda, et et äh, meie, minu riik toetab komisjoni ettepanekut ja jälgime väga tähelepanelikult ka libekomisjoni tööd ning äh, loodame, et need väiksed üksikasjad, mis meile selle ettepaneku juures väga ei meeldi, et teil õnnestub neid parandada. jälgime teie tööd, aga põhimõtteliselt leiame, et meil oleks korrektiivne jaotusmehhanism ja me toetame neid reforme aga muidugi vajavad ka küsimused vastamist ja mul on väga hea meel, et meiega on täna siin spetsialistid, kes saavad selgitada, kuidas see tegelikult toimib. aitäh! optimeerime seda nii palju kui võimalik, meie Luksemburgi kolleegid on siin, härra Engel, Angel, ta kannab sama nime nagu teie. nüüd meil on aga rõõm anda sõna fantastilisele kolleegile Euroopa Parlamendis varem, äh, proua Onel Reuten. jah, suur tänu. esitlused olid väga huvitavad. aga mina tahaksin teada äh, järgmist ja läheksin veel kaugemale kui äh, härra Angel. kui te no vaatate olukorda praegu, sest teie olete ju praktikud, kui te vaatate neid ettepanekuid äh, Euroopa Komisjonilt, siis mis on nende juures parem ja mida tuleks veel muuta selleks, et oleks võimalik teha seda tööd nii tõhusalt kui võimalik? aitäh! väga oluline küsimus. niisiis nüüd anname sõna taas ekspertidele ja palume neil vastata nendele küsimustele, mis meie kolleegid esitasid. Euroopa Parlamendi poolt hetkel küsimusi ei ole, parlamendisaadikute poolt, seega ehk vastaksite praegu küsimustele? Uh, well, uh, if the legislators is uh, listening to kas seadusandjad kuulavad meid praktikuid, kahjuks ma ei tea seda. see oli vist äh, sügisel aastal kaks tuhat viisteist. tehti äh, ühel foorumil intervjuu Rootsi äh, Dublini üksuse esindajaga, esitati küsimusi artiklite kohta selle kohta, kuidas see süsteem toimib ning me vastasime nendele küsimustele ka siis aga ma näen, et uues ettepanekus on tehtud selliseid muudatusi ja ilmselt ei ole see ainult Rootsis nii, et eh, ollakse sellisel arvamusel. mõnes mõttes on jah, tehtud muudatusi, mis muudavad eh, olukorda paremaks, aga ma ei tea, kui palju neist eh, jõuavad viimasesse etappi ja mis puudutab seda, kui tõhus oleks äh, uus määrus, äh, millest oleks kasu, siis esmalt uus määrus peaks olema nii selgelt sõnastatud kui võimalik, et ei jääks enam nii palju tõlgendusruumi, valesti tõlgendamise ruumi, võimalusi erinevateks äh, tõlgendusteks artiklist, artiklite ja nende äh, kohaldamise juures. olen lugenud neid ettepanekuid, äh, suvel lugesin neid äh, ning tõesti, varem Euroopa pagulaste ja varjupaiga põgenike ja pagulaste nõukogu esindaja ütles, et võib-olla ei peaks äh, nende küsimustega tegelema ainult üks liikmesriik, et äh, see küsimus ei peaks olema ühe liikmesriigi vastutusel. niisiis äh, kahjuks ma ei ole näinud seda tagasisaatmise küsimust uues määruses, aga võib-olla võiks just see olla võimalus, kuidas inimesi vastutavasse liikmesriiki edasi saata. aga eks me näe, mis sellest määrusest siis tegelikult saab. ma ei tea, kas äh, ma saan konkreetsemalt öelda midagi, et mida ma tahaksin selles määruses näha. aitäh! suur tänu! küsisite parimate tavade kohta, jah, EASO-s me püüame regulaarselt saada ülevaate nendest äh, tavadest, mida erinevates liikmesriikides kasutatakse selleks, et äh, saada kätte parimad töömeetodid ja tavad ning need parimad tavad äh, Äh, need me töötame ümber äh, vahenditeks või tööriistadeks, mida siis saab kasutada, võib-olla tööriist, äh, see on liiga abstraktne, nende tööriistade või vahendite abil, see võib olla näiteks kontrollloend või voldik, mille kaudu me aitame liikmesriikidel rakendada määrust. me püüame toetada liikmesriike selle töö tegemisel aga me teeme seda vastavalt nendele parimatele tavadele, mida me oleme kogunud äh, vastavalt nõusolekul, liikmesriikide nõusolekule. ning nagu ma ütlesin, siis töötame praegu välja intervjueerimiseks, äh, tõendite hindamiseks äh, sellist tööriista. aga liikmesriigid on rõhutanud ka seda, et on vaja teabevahetus, teabe edastus tööriista taotluse esitajatele, nii et võib-olla sellega tegeleksimegi tulevikus ka meil on äh, põhjalikud suunised ja juhised, äh, milleks on ka ähm, näiteks käsitletakse ka perekondade ühinda, ühe, ühendamist ja alaealiste vanuse hindamist, selle aasta teisel poolaastal jõuame nendest viimasega lõpule. seega äh, viime lõpule aasta teises pooles ka laste huvide hindamise tööriista ning need tööriistad me töötame välja liikmesriikide huvides, kui me räägime äh, vestlustest, siis äh, laste intervjueerimine, haavatavate inimeste intervjueerimine, siis äh, erinevate liikmesriikide ekspertidega koostöös ja välisekspertidega koostöös me need vahendid ja parimad tavad välja töötame. kogume kokku parimad tavad ja siis püüame need formuleerida äh, Äh, kas siis äh, koolitustel või, või töövahendite kaudu EASO-s. ning selline süsteem, selline lähenemine, äh, see kasutusel mitmetes meie poolt välja töötatud töövahendites. proua Omeroten esitas natukene keerukama küsimuse natukene poliitilisemat laadi küsimuse. aga mis puudutab äh, praktilist äh, kohaldamist, siis äh, ilmselt oleks hea, et kui eeskirjad on paika pandud, siis oleks tõesti hea, kui need oleksid selged ja tõlgendusruumi jääks väheks, vähe, oleks vähe, sellisel juhul on tõesti lihtsam neid eeskirju kohaldada me oleme näinud, et kui me vaatame neid erinevaid parimaid tavasid, mis kogutakse, mida kasutatakse ja koostame nendest loendi, siis juba siis, juba selle abil me saame paika panda mingisugused reeglid või eeskirjad, mille kaudu oleks määrust tõhusam äh, kohaldada, näiteks äh, laste huvide jälgimine, seal tuleks lähtuda parimatest praktikatest, samuti perede ühin-, ühendamisest. seega, kui meie parimad äh, tavad ja praktikad oleksid osa uuest seadusandlusest, siis äh, selle abil kindlasti selle, see oleks tõhusam. kõnelejal puudub mikrofon. mikrofon. Thank you. suur tänu kordan, mida just ütlesin, proua Mikko Eestist, Eesti Riigikogust, palun. olge lahke, sõna on teil. jah, suur tänu. väga suur au ja hea meel on olla siin Euroopa Parlamendis. aga minnes kohe asja kallale, olen Eestist seega esimene küsimus oleks äh, Rootsi kolleegile. minu küsimus oleks järgmine. Teie olete äh, meie piirkonnas äh, see riik, kuhu tuleb kõige rohkem pagulasi, ümber ka, teid ümbritsevatel riikidel on kõigil erinevad, erinev taktika, Balti riikidel on üks lähenemine, Soome kasutab veidi teistsugust lähenemist ning äh, kui räägime Taanist, siis võrreldes Taaniga on teie süsteem väga erinev, seega minu küsimus teile, millised tavad on Taani võtnud üle teilt ja milliseid tavasid olete teie Taanist näiteks üle võtnud, aga teine küsimus on suunatud proua Van de Peerile. mis on teie arvamus? seoses Euroopa Liidu Türgi äh, kokkuleppega, kas see on sajaprotsendiline edulugu või on seal ka vajakajäämisi? aitäh! Have uh, the next uh... suur tänu, järgmine sõnasoovija on härra Obremski Poolast. Floor is yours. olge lahke. suur tänu. minu küsimus on järgmine kui palju inimesi, mis on see inimeste hulk, kes on esitanud äh, taotluse pagulase staatuse saamiseks, aga kellel ei ole dokumente. kui palju inimesi soovib, et neid tunnustatakse pagulasena, äh, soovivad äh, varjupaika, aga neil ei ole dokumente? ning teine küsimus kui suur osa nendest dokumentidest, mis on kaotsi läinud, kui suur osa on tegelikult kaotsi läinud ja kui palju inimesi tegelikult hävitavad oma dokumenti selleks, et nad saaksid rahvusvahelise kaitse. ning teiseks, mis puudutab ümberpaigutamist pärast sõda Tšetšeeniaga, on üheksakümmend tuhat inimest äh, võttis Poola sealt vastu. Nendest äh, inimestest tänaseks Poolas ei ole enam kedagi. hiljaaegu poolteist aastat tagasi, kui ma ei eksi saime me üle miljoni ukrainlase. Nemad ei ole pagulased, kuna Poola riik nende Poolas viibimist ei rahasta, aga mind huvitab, et milline on süsteemi sotsiaalne võ... mahutavus sest äh, nullist oleme läinud viieteist protsendini kogu rahvastikust ning probleem on see, et kui me võtame vastu inimesi, siis on tegelikult äh, need inimesed, kes ei soovi Poolasse edasi jääda, me jõuame Lääne-Euroopa kogemust, Prantsusmaa ja Belgia, äh, siin on tarvis sõjaväelist kohalolu, lõim-, lõimimine ei ole seega olnud edukas seega, kuidas me peaksime lõimima need immigrandid, äh, rändajad Poolasse, Poola ühiskonda, kui Euroopa senine kogemus ei ole näidanud, et see on tulemuslik ja inimesed ei soovi tegelikult Poola jääda. see mehhanism, mida me nüüd sooviksime teisese liikumise takistamiseks kasutada, ongi suunatud just äh, sellele, et pagulased jääksid sinna riiki, kus nad on registreeritud. millised on teie la-, lahendused selleks, et me ei kordaks seda, mis on juhtunud varem? et mitte pagulased, vaid teise põlvkonna eurooplased on need, kes on ohuks ülejäänud ühiskonnale. And... Uh, suur tänu proua Omenreuten, soovite ehk äh, samuti sõna või soovite hiljem sõna? sel juhul äh, vastame taas küsimustele ning annan sõna taas teile, kes soovib alustada vastamist. Well uh,, if I understand. kui ma sain õigesti aru sellest küsimusest, mis puudutab Taani praktikat kui te pidasite silma, kas te pidasite silmas Taani asüülipraktikat äh, või puudutas see Dublini sisu? ma ei tea, kas meil on erinevad praktikad äh, Dublini määruse rakendamises Taani ja Rootsi vahel. minu arvates see on äh, üsna sarnane, aastal kaks tuhat viisteist oli Rootsis äh, äh, sada kuuskümmend kolm tuhat äh, asüülitaotlust, aastal kaks tuhat kuusteist oli see kakskümmend kaheksa tuhat taotlejat. nii et eelmisel aastal ei tulnud Rootsi enam nii palju taotlejaid. meil on identiteedikontroll piiril Taaniga ja ka sellega seoses on vähenenud äh, taotluse esitajate saabumine Rootsi. ma ei tea, kas see on vastuseks teie küsimusele? ka eelmisel aastal tuli meil, jõustus meil uus seadus, äh, mis äh, piiras põgeniku staatuse andmist nii et võib-olla see, sellega oleme me jõudnud lähemale nagu Taani süsteemile. aitäh. järgmine vastaja. aitäh. EASO äh, arvamus Euroopa Liidu Türgi kokkuleppe rakendamise kohta. EASO toetab Kreeka ametivõime selle äh, Äh, avalduse rakendamisel ja selle käigus äh, peavad eksperdid äh, rakendama Euroopa Liidu akiid sellisena, nagu ta on, ehk siis seda varjupaigamenetluse direktiivi peavad nad rakendama täieulatuslikult kõiki juhtumeid uuritakse eraldi ja siis äh, hinnatakse ja siis esitatakse Kreeka ametivõimudele arvamus. Kreeka ametivõimudel on loomulikult ka kohustus siis teha see otsus. mis puudutab EASO-t, siis äh, oleme meie, äh, jälgime meie seda, et agiid peetakse täielikult kinni ja et seda rakendatakse. nii et sellest seisukohast see, see peakski vist olema minu vastus sellele küsimusele. aitäh. proua Omen Reuten. mul on üks märkus oma Poola kolleegile. kahe tuhandendate alguses on meile tulnud äh, rohkem kui viis korda rohkem Poola elanikke Hollandisse, Poola päritolu elanikke Hollandisse, kui meil oli varem. nii et ma arvan, et see on sama asi Poola puhul. kui teil on suur naaber, siis äh, peab äh, arvestama sellega, et teie riiki tuleb põgenikke. üks asi, mida ma tahaksin jällegi rõhutada Te mõlemad äh, ütlesite, et äh, määruses ei tohiks olla mingisugust tõlgendamisruumi, sellist asja teie soovite. kas te saaksite meile öelda, kus teie seisukohast, sest tegemist ei ole mitte poliitiline, vaid tehniline küsimus, kus teie seisukohast on hetkel tõlgendamisruumi? aitäh, huvitav küsimus. kas te saate tuua näiteid äh, kas ma saan mingi konkreetse artikli näiteks tuua? artikkel kaksteist neli, seal on öeldud, et äh, kui äh, taotlejale on antud äh, viisa mõne teise liikmesriigi poolt, sii-, mis on kaotanud kehtivuse vähem kui kuus kuud tagasi, siis viisa andnud liikmesriik vastutab äh, selle taotleja eest. ja meil on ka VIS-süsteem, kus me võrdleme sõrmejälgi ja kui me sealt informatsiooni saame, siis et eh, jah, sellele inimesele anti vii-, Rootsi viisa või Poola viisa. ja siis eh, samas see artikkel ütleb ka, et et äh, see liikmesriik, kes andis välja viisa, vastutab, kui taotleja ei ole territooriumilt lahkunud. mõned riigid väidavad, et äh, isegi kui äh, VIS-ist tuleb vaste, siis me peame siiski esitama passi kus on templid, et näidata, et äh, inimene tegelikult ei ole lahkunud selle riigi territooriumilt ja siis tagasi tulnud. Äh, määruse järgi see vastus vissist on tõendiks, tõendusmaterjaliks, aga kuna me ei saa seda passi näidata nii, nagu nad nõuavad. kuna seda passi ei ole alati, siis ei saa me ka tegelikult eh, templitega tõestada, et inimene on seda viisat eh, kasutanud, et see viisa on võimaldanud tal riigi territooriumile tulla. meie arvates peaks see eh, vastus VIS-ist olema piisavaks tõendiks, samas teised liikmesriigid ei pea seda piisavaks tõendiks. artikkel kaksteist neli on see. aga seda oleme me maininud ka foorumis ja küsimustikus ja ümber vaadatud määruses ei ole enam sellist artiklit kaksteist neli kõnelejal jällegi puudub mikrofon. proua Omen Reuten, vaatasin üle oma märkmed, mis puudutavad Dublini määruse hindamist, viisime selle läbi komisjoni taotlusel, enne kui me hakkasime koostama uut versiooni määrusest ja need artiklid või punktid, mis on kõige suuremaid küsimusi tekitavad, on näiteks et kriteeriumid jätavad tõlgendamisruumi, eriti mis puudutab perekonna kriteeriumite osas. on keeruline saada tõendusmaterjali ja saavutada kokkulepet tõendusmaterjali osas liikmesriikide vahel seda ma loen siit praegu oma märkmetest, mis ma tegin selle hindamise ajal. veel üks äh, märkus, ei ole piisavalt informatsiooni edasiliikumise tagajärgede kohta pärast seda, kui, kui teil on taotleja teie ees, siis te peaksite saama taotlejale väga selgelt ja lihtsalt äh, rääkida, mis saab edasi Need on äh, sellised punktid, äh, mida ma siit praegu näen, äh, ka loen siit välja ka näiteks, et põhjused vastustega venitamisele, erinevused ja raskused, mis on kriteeriumide ja tõendusmaterjali kohaldamisel. kogu hindamine puudutab kolme eraldi raportit. Nad on selliseid näiteid ääreni täis, millele just viitasin ja see hindamine on endaga ka toonud selle kaasa, et Dublini määrust on hakatud ümber vaatama. aitäh, proua Vandepeer. tundub, et rohkem sõnasoove ei ole. ja oleme ka juba läinud üle sellest ajast ja tõesti siiski üks küsimus veel on. <clears throat> üks kommentaar veel Euroopa Liidus on vaba liikumine või vähemalt peaks olema, aga samas ränne Euroopa Liidu sees, mis puudutab Poola kodanikke, see on, leiab aset Euroopa Liidu siseselt, aga samas me praegu siin arutame liikumist Euroopa Liitu sisse oleme tänulikud selle eest, et Holland on Poola inimesi tervitanud aga see liikumine ei ole tingimata kasulik äh, ka Poolale. kui ma nüüd äh, Hollandi poliitikast õigesti aru saan, mis puudutab äh, Poola inimeste sisserännet, siis on kerkinud üles Wildersi partei Hollandis. hetkel on meil Poolas umbes üks koma kaks miljonit äh, ukrainlast, kes elavad kõrvuti Poola inimestega, mingit konflikti ei ole. töötus Poolas väheneb. küsimus on selles, kas need protsessid mitte ei liigu edasi liiga kiiresti. selleks, et äh, ühiskonnad nendega toime tuleksid. oleme Äh, täheldanud ka fenomeni, mis on seotud Brexitiga. ma küll ei eelda praegu vastust, aga küsin siiski, et kuidas oleks võimalik toime tulla tohutute rändevoogudega, et äh, saabuvad inimesed, kes on teistsugustest kultuuridest, samal ajal me ei ole suutnud äh, ka teise põlvkonna puhul neid voogusid kuidagi oma ühiskonda integreerida see küsimus siiski vastuse peab saama, vabandan. Hollandis isegi Wildesi parteid arvestades on meil äärmiselt range seadusandlus, mis täielikult täidab inimeste vaba liikumise kriteeriumi, ka mis puudutab Poola kodanikke. seda ühest küljest. teiseks isegi härra Wildersiga koos täidame me täiesti kõik vaba liikumise kriteeriumid, mis puudutab Euroopa Liidu kodanikke, seda esiteks. ja ma arvan, et ähm, meil võivad olla küll äh, härra Wilder ja mõned teised, kes tahavad Euroopa Liidust lahkuda, nii nagu britid seda Brexitiga tegema hakkavad, aga enamik intelligentseid inimesi ei taha isegi mõelda selle peale, sest et sellel oleksid äh, karmid tagajärjed äh, meie majandusele. ja ka meie sotsiaalsele turumajandusele mida nüüd mina tahaksin oma Polo Poola kolleegide käest küsida. ma olin tükk aega Euroopa Parlamendi liige ja ja äh, me võitlesime Poola eest koos kõigi liikmesriikidega, me mitte ainult neid liitumiseelse abiga, vaid et ka nüüd, kui me sinna suunas äh, vaatame ja äh, palume, et Hollandi või Poola kodanikud oleksid neto sissemaksjad Euroopa Liitu, sest me tahame aidata ta anda struktu-, struktuuriabi riikidele, kes saabusid Euroopa Liitu hiljem. ja ka täna hommikul äh, hämmastas mind teie puhul see, et äh, pidime hakkama võitlema selle nimel, et äh, mis on Euroopa Liidu väärtused äh, mäletan seda, et meie eesmärgiks äh, oli alati, et meil oleks Euroopa Liidul selline judeokristlik sammas ja minul tekkis küsimus, et äh, kas see kristlik traditsioon on nüüd lõppenud? ja sellega ma küll rahul ei ole. sest äh, me oleme kõik äh, pidanud tegutsema selle nimel, et äh, vastu võtta põgenikke teie riigist, aga ka Ungarist. viiekümnendatel saabus minu riiki väga palju ungarlasi. Nad võeti vastu, nad integreerusid ühiskonda ja nüüd äh, inimesed, kes on suure kriisi ohvrid, neid me enam tervitada ei soovi ma arvan, et Euroopa Liit eksisteerib selleks, et aidata. ja kui me näeme, et väike poiss on äh, rannal, sellest on äh, näha, et Euroopa peab midagi tegema ja me peame seda tegema koos. Äh, vastasel juhul me ei suuda saavutada seda, mida me soovime aitäh selle poliitilise diskussiooni eest, mille keskmes äh, me oleme oma huvidega. meil on hea võimalus sellega jätkata, sest et nüüd tuleb meil paus kuni kolmveerand neljani. soovin tänada teid äh, viljakate küsimuste ja vastuste eest, meie eksperte tänada, me oleme kõik päris palju õppinud, mitte ainult selle kohta, millised on erinevad väljakutsed, mis on seotud rakendamisega, nii et suur aitäh head pausi teile ja jätkame saalis äh, Jan Majas äh, kuus kuu kaks. head aega. Man har ett... Vielen Dank. Aber gerne. Ich wollte noch